lugupeetud kolleegid, eilse täiskogu protokoll ja seal vastu võetud dokumendi tekstid on nüüd kättesaadavad. So colleagues, the minutes of yesterday's veel kord, lugupeetud kolleegid, eilse koosoleku või täiskogu protokoll ja vastuvõetud dokumentide tekstid on juba kõigile kättesaadavad. kas kellelgi on midagi öelda eilse täiskogu, täiskogu protokolli kohta? kui mitte, siis sellega on need heaks kiidetud ja läheme nüüd hääletuse selgituste juurde. lugupeetud kolleegid, palun vaikust. Asking you to be quiet nagu ikka, veel kord palun vaikust, seda sellepärast, et teie hulgas on ka neid kolleege, kes soovivad sõna võtta. nüüd siis hääletuste selgitused. kõigepealt härra Landsbergis raport Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaks. ja kõigepealt siis äh, palun härra Jarapita, üks minut, teil on aeg selgitusteks. suur tänu, proua juhataja jah, kuidas me saame aidata riiki, kes on majanduslikult raskes olukorras ja sellega seondub veel risk, et need majanduslikud raskused toovad kaasa eh, raskusi ka selle riigi sotsiaaldemokraatlike struktuuride jaoks. me soovime arendada ja soodustada majanduslikke kontakte ja sel, seda ongi välja pakutud selles ettepanekus on vaja, et Ukraina majandus areneks, saaks areneda ja me peame parandama ja soodustama ka majanduslikku õitsengut Euroopas. ja üks vähemuse selles assamblees äh, nõudis aga, et saada tagasi komisjoni selle teema, aga me peame olema vastu sellele. Hanen for one minute härra Daniel Hanen, palun üks minut. mis see Hanen? tänan, proua juhataja mind hämmastas see hulk inimesi meie kojas, kes on nüüd koheselt nõus tegutsema Putini huvides, selle asemel, et tegutseda just Putini tegevuse vastu oma koduriikides ja nad kutsuvad ennast veel natsionalistideks mulle tundub, et me justkui hakkame vabandama välja sellist ideoloogiat, mis äh, tegelikult tegutseb Euroopa Liidu suunitluse vastu. mulle tundub, et Euroopa Liit on muutumas ebademokraatlikuks, aga Ukraina rahvas tahab elada normaalses riigis, kus austatakse nende õigusi, kus peetakse kinni lepingutes, kus on selline mitmeparteiline süsteem ja kus üksik isik ei pea alluma riigi kontrollile sellist süsteemi võib toetada ilma, et seejuures toetatakse Euroopa Liitu ma arvan, et eesmärgiks peab olema selline kosmopoliitne lähenemine ja praegu mulle tundub, et meil ei tohiks olla mingisugust kaastunde momenti Vladimir Putinile. suur tänu, nüüd ähm, härra Hananile, palun, kas härra Priua on praegu siin, tema soovis järgmisena sõna võtta, ma ei näe teda praegu kojas. härra Luka. Please frau präsidentin! ich habe an der abstimmung proua juhataja. ma ei osalenud hääletusel sellepärast, et ei andnud mulle sõna, kui ma soovisin sõna saada selleks, et äh, rääkida kodukorra küsimusest. nelikümmend üks kahes on ette nähtud, et, et äh, me peame arvestama ka finantsmõju, õigusaktide finantsmõju, aga siin ei ole mitte mingisuguseid arve taga ja saadikuid ei ole teavitatud äh, selle finantsmõjust, mille üle nad hääletavad. komisjon ei ole sellest mõjust rääkinud ja meie raportis ei ole ka ühtegi sõna selle kohta. ei räägita sellest, et milline saab olema finantsiline mõju sellel, kui me loobume tollimaksudest, tollimaksude sissekasseerimisest ja võimalikest tuludest ja te ei ole järginud neid kohustusi, mis teil äh, parlamendi asepresidendina, juhatajana on ja, ja te olete palunud, et parlament ütleks oma seisukoha välja, ilma olemata asjaga täpselt kursis. Petri. suur tänu ja läheme nüüd härra Petri Sarvamaa raporti juurde kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet. ma vaatan, et proua Emma McClarkin soovib sõna võtta. palun, kas, kas kolleeg on kojas praegu kohal? näib, et mitte Läheme edasi, järgmiseks härra Tamas Deutsche raport kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu ja palun härra Peeter Jaar, palun taaskord Äh, äh, proua juhataja, mul on väga hea meel, et parlament äh, võttis vastu otsuse mitte kiita heaks ülemkogu ja nõukogu e-, eelarve täitmist. me arutasime seda sel nädalal ja kuigi see ei ole otseselt selle teemaga seotud, aga ma arvan, et me peaksime kutsuma nõukogu üles toimima niimoodi, et täiendavad sissetulekud, mis on mõeldud Äh, liikmesriikidele oleksid Euroopa Liidu eelarvesse sisse kirjutatud ja on ka liikmesriike, kes ei ole täitnud neile pandud kohustusi ja muidugi öö, äh, peavad nad Brüsselis kokku tulema ja võtma vastu ka vastavad otsused, aga raha tuleb täpselt üle, üle kanda selleks, et Euroopa Liit saaks toimida. suur tänu teile, härra Jaar sellega on meie hääletuste selgitused tänaseks läbi saanud. sellega on ka istungjärk lõppenud. protokoll esitatakse parlamendile heakskiiduks järgmise täiskogu alguses. kui sellele kellelgi vastuväiteid ei ole, siis kõik need vastu võetud resolutsioonid tänaselt täiskogult lähevad edasi vastavatele asutustele, institutsioonidele ja sellega on praegune Euroopa Parlamendi täiskogu